kolleegi, Eiko. Äh, kallid äh, kolleegid, mul on äh, väga hea meel, siiras hea meel tervitada meie erakorralisel väliskomisjoni kohtumisel Euroopa Komisjoni asepresidenti ja kõrget esindajat Catherine Ashtonit. mul on hea meel täna juhtida seda komisjoni kohtumist Elmar Broki nimel, kes on vabandanud, kuivõrd ta peab osalema Karlsruhes põhiseaduskohtu istungil ootamatult, nii et äh, härra Brokil on täiesti korralik vabandus tänase puudumise heaks. ma tahaksin äh, Catherine Ashtonit tänada tema läbirääkimiste vedamise eest Iraagiga on tulemas äh, väga olulised hetked äh, nendes suhetes ja me tunnustame väga kõrgelt seda, et teie, parunes Ashton, olete korduvalt öelnud, et äh, olete isiklikult veendunud selles ja pühendunud sellele, et, et need läbirääkimised Iraaniga lõpule viiakse Iraan ei ole aga kahjuks ainus probleem meie ees, Iisraeli ja Palestiina vahelised läbirääkimised on sama olulised, kui me tahame stabiilsust tuua Lähis-Itta ja dialoog peab viima ka Süürias poliitilise lahenduseni, see on ülioluline, kui me ei taha vältida mitte ainult äh, Äh, humanitaarkriisi, vaid ka poliitilist kriisi ja kui me tahame vältida seda, et Süüria etniliselt laguneb ja et see probleem valgub üle naaberriikidesse. ja lõpetuseks veel mõned märkused, me kõik hindasime väga kõrgelt teie otsust äh, ähm, käia Ukrainas ja äh, tahaksime siis teada, millised on teie seisukohad poliitiliste arengute võimalikkuse osas selles riigis, kas äh, lepitustegevus oleks, annaks üldse enam mingit tulu, äh, kas äh, härra Janukovitši ähm, positsioonid on üldse veel enam tagatavad ja nüüd kesk Aafrika Vabariik, nõukogu on võtnud oma järeldused vastu selle riigi väga raske olukorra osas, aga tundub, et siiski konkreetsemaid meetmeid ei ole ette nähtud selleks, et tapatöö peatada. ja rohkem äh, siin aega kulutamata annaksin sõna nüüd teile esialgseks sõnavõtuks ja siis saavad sõna kolleegid, kes seda soovivad baroness Ashton. suur tänu, härra juhataja, väga hea meel on äh, olla tagasi Ahvet äh, komisjoni ees. ma tean, et äh, paljude jaoks on puhkus ja pühad ukse ees ja lubage kasutada siis võimalust soovida kõigile ilusaid pühi ja tervitan seda, et kõigil on võimalus väike paus pidada tahaksin kõigepealt rääkida paari sõnaga Välisasjade Nõukogust, keskenduksin mõningatele aspektidele, aga mitte kõigile, sellepärast et ma tahaksin, et meil jääks nii palju aega kui võimalik teie küsimusteks ja nendele vastamiseks. ja tuleme siis teemade juurde ilmselt küsimuste-vastuste voorus tagasi, aga põhiküsimused. me alustasime Välisasjade Nõukogu äh, Äh, suletud istungil, kus ma rääkisin siis Iraaniga läbirääkimistest, nagu te teate, ma olen aastaid, äh, peaaegu üle kolme aasta olnud tegev nendest läbirääkimistel. kahekümnendast kahekümne neljanda novembrini tõu-, toimunud läbirääkimistel leppisime kokku ühises tegevuskavaks. see on esimene samm pikaajalise jätkusuutliku lahenduse teel selleks, et tagada, et Iraani tuumaprogramm on rahumeelne see näeb ette Iraani poolt teatavaid sammu oma, samme oma tegevuste osas ja Euroopa Liidu reaktsiooni äh, siis piiravate meetmete osas minu meelest äh, Genfi äh, kokkulepe oli väga oluline diplomaatiline läbimurre. nüüd tuleb minna selle kokkuleppe elluviimise juurde. ma kohtusin eile saadik Aratšiga ja äh, kes on ühtlasi Iraani asepeaminister. tehnilised läbirääkimised, mis peatusid eelmisel nädalal, käivituvad uuesti selle nädala neljapäeval. temaga, nii nagu ka äh, minister Zarifiga äh, rääkisime me sellest, kuidas minna edasi rakendusfaasist, kuidas minna juba siis läbirääkimiste avamise juurde, mis viivad, ma loodan, kõikehõlmava lahenduseni. Te kõik teate, et see diplomaatiline protsess on äärmiselt delikaatne. ainus, mis ma siin olen valmis ütlema, et ma olen isiklikult pühendunud Euroopa nimel selle asja lõpule viima, kui see on võimalik üldasjade nõukogul järgmisel nädalal keskendusime laienemispaketi poliitilistele aspektidele saatsin kirja välisministritele selles kirjas äh, toodi äh, välja serbia kosovo dialoogi areng minu jaoks oli äh, väga suur heameel see et ma sain olla osa sellest väga olulisest protsessist eelmise nädala reedel, kui me kohtusime, oli tegemist kahekümnenda kohtumisega selles dialoogide protsessis. mõned nendest kohtumistest kestsid pea neliteist tundi, enamus nendest äh, mitu-mitu tundi. selle töö tulemused on aga kõigile näha mõnikord on tulemused ületanud minu ootusi, näiteks äh, Põhja-Kosovo kohaliku omavalitsuse valimiste osas. Äh, ma tahaksin Roberto Gualtierit äh, siinkohal tänada selle eest, et ta on valimisvaatlusmissiooni juhina ära teinud seal väga suure töö, tegi seda väga erakorralistes tingimustes, nii et suur tänu teile. järgmise päeva üldasjade nõukogus võtsime me vastu läbirääkimiste raamistiku Serbia jaoks ja leppisime kokku, et tulemas on valitsustevaheline konverents ja et jaanuaris siis äh, sellel kohtumisel käivitatakse mm, äh, liitumisläbirääkimised, loodetavasti ülemkogu homme kinnitab seda äh, kokkulepet läbirääkimiste avamine jaanuaris kaks tuhat neliteist ei ole mitte ainult oluline sõnum Serbia jaoks, vaid on oluline terve regiooni jaoks. ühtlasi ma loodan ka seda, et stabiliseerimise assotsiatsiooni lepingu läbirääkimised Kosovoga viiakse lõpule järgmise aasta jooksul. ma arvan, et nii Kosovo kui ka Serbia võiksid olla mudeliks, mis inspireeriks ülejäänud Lääne-Balkanit selles osas, kuidas saada üle praegustest probleemidest ja kuidas minna edasi. ja on ilmselge, et Euroopa Liidul on siin väga oluline roll äh, Ähm, motiveerimaks peaministreid, presidente ja nende meeskondi selle leppe allkirjastamiseks. Albaania osas äh, on välisministrite nõukogu otsustanud äh, meele, ähm, avaldada positiivset seisukohta arengute osas ja mm, kandidaatriigi andmise küsimus tuleb juunis kaks tuhat neliteist otsustamisele, seda vastavalt komisjoni eduaruandele. ja see on samuti signaal, mis äh, ilmselt kajab kaugemale Albaaniast ja panustab regionaalsesse julgeolekusse Äh, ei ole üllatav see, et üsna palju rääkisime idapartnerluse tippkohtumisest, mis toimus Vilniuses. sellel tippkohtumisel saavutati konkreetseid tulemusi, eriti mis puudutab assotsiatsioonilepingute sõlmimist Gruusia ja Moldovaga ja allkirjastamine siis peaks tulema järgmisel aastal loodetavasti. mõlemad riigid vajavad meie suuremat toetust järgmisel aastal, aga loomulikult Ukraina sündmused olid äh, meie päevakorras kõige olulisemad. ma käisin eelmisel nädalal Kiievis ehk teate seda, kohtusin Janukovitšiga kaks korda, assotsiat-, äh, opositsiooniliikmetega, vabaühendustega, kolme endise presidendiga ja äh, ka iseseisvusväljakul veetsin teatavat aega. ministrid leppisid välisministrite nõukogul veel kord kokku selle, et nad on valmis allkirjastama partnerluslepingu äh, ja selle vabakaubandusosad niipea, kui Ukraina on valmis selleks. ma ei pea ilmselt siin kellelegi selgitama seda, et meie arvame, et see kokkulepe on kõige parem viis, kuidas praeguseid majanduslikke probleeme lahendada ja kuidas sillutada tee tugevaks äh, tulevikuks, majanduslikus mõttes Ukrainale tulevikus see saadaks kindlasti väga selge sõnumi rahvusvahelistele turgudele ja rahvusvahelistele institutsioonidele see kindlasti samuti süstiks neis usaldust ja see annaks uue kavandi poliitilisteks ja muudeks reformideks. ministrid toetasid poliitilise assotsiatsiooni ja integratsiooni püüdlusi paljude poolt Ukrainas, nii nagu seda eelmisel nädalavahetusel ja nädala jooksul oli ka väga selgelt näha. nii kohtumisel Janukovõtšiga äh, me, ta kinnitas mulle seda valmisolekut see leping sõlmida. ta rääkis detailselt nendest majanduste, majanduslikest probleemidest, millega on silmitsi Ukraina täna. meie oleme loomulikult valmis äh, osalema äh, selles protsessis, et kuidas tulla välja praegusest poliitilisest ummikseisust eile sain kirja kolmelt opositsiooniliidrilt, kes äh, äh, kirjeldasid oma seisukohti ja oma mõtteid ja mina omalt poole ütlesin, et Euroopa Liit on rohkemgi kui valmis aitama äh, rahumeelsele dialoogile kaasa, kui sellest oleks abi. ma tahaksin ametivõimudele Ukrainas öelda, et me peame tagama selle, et inimestel on kogunemise õigus tagatud, et nendel on väljendusvabadus tagatud, et me peame olema vastu vägivallale, et tuleb äh, läbi viia äh, aset leidnud vägivalla osas korralik juurdlus ning äh, meeleavaldajad, kes on vahistatud, tuleb vabastada. ning tuleb leida lahendus sellele poliitilisele kriisile selleks, et see riik saaks edasi liikuda me rääkisime ka lõunapoolsetest naabritest ja keskenduksin siin nüüd Süüriale täpsemalt, sellepärast et selles kriisis on meie jaoks olulised kaks aspekti. kõigepealt tegemist on kohutava humanitaarolukorraga. meie volinik Georgieva kohtus paljude ÜRO äh, agentuuridega selles küsimuses ja me teame, et ÜRO-s on väga palju tehtud ära selleks, et koguda toetust nende inimeste jaoks, kes praegu seal elavad läbi väga-väga halbu aegu, mitte ainult Süürias, vaid ka mujal äh, naaberriikides ja ka loomulikult Euroopa Liidu liikmesriikides, kus väga paljud inimesed on tulnud, on palunud siin asüüli ja veel äh, see teine aspekt, millega me, millele me keskendume, on Genf kaks. Pierre äh, Lemont on tulnud tagasi kohtumiselt Süüria ametivõimudega nad on rääkinud sellest, kas oleks võimalik ENF kaks uuesti taaskäivitada. me oleme väga huvitatud sellest, et kodanikuühiskonnal oleks selles protsessis oma roll ja eriti äh, tahame me tagada selle, et ENF kaks äh, läbirääkimistel osaleksid ka naisorganisatsioonid. Äh, härra Lemont on selle tõstatanud härra Ibrahimiga eraldi selle küsimuse ja me peame leidma võimaluse Euroopa Liiduna kuidagi toetada naisi selleks, et nad oleksid kaasatud Genfi läbirääkimistesse mitte kusagil kuluaarides, vaid nendel läbirääkimistel laua taga nii et me peame andma endast kõik selleks, et regionaalset koostööd laiendada, me peame toetama diplomaatilisi jõupingutusi, me peame oma diplomaatilised kontaktid alal hoidma, mitte ainult inimestega Süürias, vaid ka väljaspool, aga muidugi terves regioonis peavad meie diplomaatilised kanalid olema avatud. loomulikult on kõigi huvides, et kõik panustaksid sellesse üheskoos Äh, siis keemiarelvade äh, hävitamine, selles osas ähm, on töö läinud väga hästi ja me jätkame selle seiramist, me oleme andnud ka rahalisi vahendeid selleks, et, et Rahvusvaheline Tuumaagentuur viiks läbi viimased hävitamise faasid. nüüd ähm, Kesk-Aafrika Vabariik, sealset olukorda kirjastaks, kirjeldaksin mina Äh, alarmeerivana, me peame tegutsema otsusekindlalt, me teeme seda koostöös äh, Prantsusmaaga, me tervitame nende sekkumist, me oleme andnud viiskümmend miljonit eurot toetuseks seal tehtava töö äh, jaoks ja anname ka palju humanitaarabi, esmaspäeval eraldasime lisa kaheksateist koma viis miljonit eurot, aga me peame tegema rohkem selleks, et see kriis lahendada ja aidata inimesi terves riigis. see on küsimus, mis tuleb arutelule Euroopa Nõu-, Ülemkogul nüüd, aga see on ka teema, mis on meie Afri-, Aafrika partneritega pidevalt päevakorras, selleks et tagada taoliste kriiside puhul kiirem reaktsioon. nüüd mõeldes sellele, mis toimub Aafrikas, tahaksin ma öelda, et mina olen vägagi mures selle pärast, mis toimub praegu Lõuna-Sudaanis, olukord Džuubas ja sealt kaugemal me teeme äh, väga tihedat koostööd oma delegatsiooniga, kriisiplatvormi kohtumine on tulemas, vabandust, toimub just praegu ja seal äh, räägitakse sellest, et mida oleks seal võimalik veel ära teha. ja lõpetuseks, äh, härra juhataja, teiste äh, läbi äh,, teiste punktidele lisaks rääkisime ka Myanmari, Birma äh, rakkerühma tööst, ma tahaksin Euroopa Parlamendi toetada, tänada selle toetuse eest, mis nad on andnud äh, Äh, Yangongis ja Naipantuuris toimunud kohtumistel, kus äh, me kohtusime nii Aung San Suu Kyiga kui ka presidendiga. Ähm, ja need kohtumised on äh, Myanmar, Birma inimeste jaoks olnud väga-väga väärtuslikud. suur tänu nüüd alustame esimest küsimuste vooru, kõigepealt saavad sõna koordinaatorid, kõigile kõnelejatele on kaks minutit kõneaega ja härra Salafranca saab esimesena sõna. suur tänu, härra esimees, suur tänu, proua kõrge esindaja, siia tulemast. tõesti, olukord on murettekitav. me soovime teid õnnitleda Iraani kohtumise tulemuste puhul. tahaksin teie käest teada, mida te ütlete olukorra kohta Süürias või millised on praegusete arutelude ning läbirääkimiste äh, perspektiivid. kas te näete, et läbirääkimiste laual on tehtud äh, edusamme, kuidas mõjutavad need naaberriike, eriti Liibanoni? ning peale selle valmistab meile muret ka olukord Ukrainas. ning mul on küsimus, mis puudutab Ukrainat. nimelt ma sooviksin teada, milline on teie hinnang Ukraina-Venemaa lepingule, et te räägiksite ka selle finantspoolest ja gaasihindadest. mis teie arvate sellest lepingust? kas see tähendab seda, et äh, seda hakatakse rakendama ja me vaatasime väga täpselt ka, proua kõrge esindaja, mis toimub Kiievis, me vaatasime täpselt, kuidas teie seal lepitustööd tegite ja ma olen täiesti kindel, et me paneme kõik selle teie tööga parlamendi resolutsiooni kin-, kirja. mis te arvate, kas Ukraina arvestab sellega, mis me sinna resolutsiooni kirja paneme ja kuidas teie hindate äh, üldasjade nõukogu hinnangut välisteenistuse töö ja välisteenistuse keskpikaliste eesmärkide kohta. tahaksin teilt teada, kas meil on mingi raamistik välisteenistuse jaoks ja tema töö hindamise jaoks paika pandud ja peale selle, proua Ashton, tõesti ärge unustage ära ka Ladina-Ameerikat jaanuarikuus toimus tippkohtumine Santiago's, kus te olite ka kohal, meil on ka leping Mehhikoga, millega me ei ole väga kaugele jõudnud, samamoodi ka Venezuelaga, nii et tõesti palun tehke ka sellega midagi, enne kui komisjoni tööaeg lõpeb. suur tänu, järgmisena proua Koomes, palun, kaks minutit suur tänu, palju õnne edusammude puhul Iraanis. Iraan on üks huvipooltest ka Süürias. meil oli just kohtumine äh, volinik Georgievaga ja Antonio Guterresega. Süüria nõuab, et äh, kõik huvipooled oleksid kaasatud ja tõesti, tõsi on see, et sõjaline lahendus pole võimalik, seal on Saudid, Katar, türklased, nii et mida Euroopa Liit ütleb kõikidele nendele erinevatele huvipooltele? nüüd äh, Genf kaks, et kuidas ka kõik need osapooled äh, seda kokkulepet täitma hakata. siis tahaksin teada, kuidas te vastaksite kolleeg Salafranco küsimusele öö, ähm, Ukraina kohta nimelt, et milline on see öö, äh, fiskaalne pool ja fiskaalne mõju, finantsmõju selle kokkuleppe puhul ja mida meie saaksime teha omalt poolt selleks, et öö, aidata Ukrainat, teades, et olukord on seal nii lõhestunud? nüüd Aafrika. Te tõite välja olukorra, mis on tõesti murettekitav Kesk-Aafrika Vabariigis. Prantsusmaa on seal täiesti üksi, Lõuna-Sudaan, võiksime rääkida ka Malist, Guinea-Bissaust, kus me näeme, et riik on kokku kukkunud. meil on see õudne olukord, kus äh, Portugali lennukiga inimesed, kes väitsid, et need on süürlased, aga meil oli seal ju oma operatsioon välis- ja julgeoleku ja kaitsepoliitika mis, operatsioon, aga me ei saanud sellega hakkama, nii et kas meie ministrid teevad õigeid otsuseid, kas julgeoleku ja kaitsepoliitika läheb õiges suunas? kas teie üldasjade nõukogul, välisasjade nõukogul olete suutnud üle vaadata selle olukorra ja kas te olete mõelnud ka julgeoleku ja kaitsepoliitika operatsioonide rahastamise muutmise peale, et kas me äkki peaksime rohkem minema selle juurde, et nõuame õigusriigi põhimõtetest kinnipidamist. suur tänu, proua Gomes ja järgmisena härra Katšin, palun. suur tänu. lubage mul ALDE fraktsiooni nimel õnnitleda teid edusammude puhul ühises välis- ja julgeolekupoliitikas. Euroopa Liidu ühine välis- ja julgeolekupoliitika on olnud edukas tänu teile, seda tunnustatakse nii Euroopas kui ka kogu maailmas ja te tegelikult mängite palju tähtsamat rolli, kui te võib-olla arvestasite siis, kui te oma ametisse asusite, nii et suur tänu teile selle eest. nüüd Iraan. me soovime, et me, te tõesti hakatiksite rakendama seda kõike, mis vastu võetsite, et te töötaksite välja ka Euroopa Liidu strateegilise poliitika sellel suunal ja mis puudutab Lääne-Balkani riike, siis sooviksin ka teid õnnitleda. Äh, teie, Hachim Tadži ja Ibn Sidatšič olete tõesti kõige parem äh, nii-öelda kolmikvanker, kes seal seda küsimust edasi veab äh, Lääne-Balkanil ja mul oleks tõesti väga hea meel, kui te leiaksite veel kaks partnerit ka mujal äh, kriisipiirkondades, nagu näiteks äh, Ukrainas, ka seal oleks meil vaja sellist troikat, äh, mis teaks täpselt, millised on strateegilised väljakutsed, mis oleks võimeline koostööd tegema ja mis oleks oma töös ka enesekindel Mm, siis Kosovo ja Serbia, tõesti, siin on ka tehtud edusamme. lubage mul teile toonitada, et tegemist on väga tähtsa päevaga, sellepärast et Montenegro alustas läbirääkimisi. see ei ole mitte ainult äh, esimene riik, mis oleks avanud äh, läbirääkimised peatükkide kakskümmend kolm ja kakskümmend neli üle, vaid ka peatükkide viis, kuus ja kakskümmend kuus üle, mis puudutab ka avalikke äh, hanget ja korruptsioonivastast võitlust, nii et tegemist on täiesti uue vaatenurgaga harmoniseerimistööle ja palju õnne ka selle puhul, mida saavutasite Moldova ja Gruusia puhul. mis puudutab Ukrainat, siis mul on teile küsimus äh, Venemaa president Putin on nagu näitleja kõi, kõige tähtsamatel lavadel ja sellepärast tuleb meil mängida otsusekindlamalt temaga. Ehm, mida te kavatsete ette võtta? ja veel viimane küsimus. Ukraina puhul on väga suur probleem ka süstemaatilise korruptsiooniga. selle probleemiga tuleb midagi ette võtta ja ma tahan teada, mis on teie kavad. rohelistele nimel jällegi kaks minutit, proua Kronberg ja palun pidage kinni kõne, sest meil on väga pikk kõnelejate nimekiri ja ma sooviksin selle nüüd sulgeda, sest muidu meil ei ole võimalik kõrgel esindajal kõikidele vastata. suur tänu, mina ühinen nendega, kes õnnitlesid teid Iraanis saavutatud edusammude puhul, proua Ashton Iraani delegatsioon Euroopa Parlamendis täna jõudis just visiidilt eh, Iraani tagasi ja me rääkisime seal parlamendisaadikute vabaühend-, vabaühendustega ja ka Välisministeeriumi esindajatega Iraanis. me olime Teheranis hetkel, kus äh, äh alustati ajalehtedes uuesti re-, Äh, aga te olete siis uuesti rääkima nendest äh, läbirääkimistest ja väga huvitav oli meie kohtumine äh, välisministeeriumi esindajatega. välisminister ütles nimelt, et Genfi kokkulepet ei ole rikutud ja et läbirääkimisi võetakse ka tulevikus tõsiselt parlamendisaadikud olid äh, kriitilisemad ütlesid, et lepingut on äh, rikutud, äh, süüdistasid USA-d ja ka kritiseerisid välisministrit. nii et Iraanis ei räägitud sellest, äh, kas tegemist oleks olnud vanade või uute sanktsioonidega. nii et välisminister pidas kinni oma kursist, parlamendi liikmed olid pigem karmikäelised ja sellepärast ka kriitilised ja sellepärast ma tahaksin teada, et kuidas teie näete seda avaldatud nimekirja? Grazie. Tannok, due minuti uh,. suur tänu, härra Tannok uh,. Lady Ashton and I also would like to extend my congratulations. tahan õnnitleda teid väga hea aasta puhul uh, Eh, jah, Belgrade-Pristina kokkulepe ja Genfi leping Iraani eh, tuumaambitsioonide eh, ohjeldamiseks kõigepealt Ukraina kohta te ütlesite, et härra Janukovitš, president on teile kinnitanud oma soovi siiski alla kirjutada assotsiatsioonilepingule, aga see ei lähe hästi kokku sellega, mis tema Moskva visiidist näht-, nähtub ja Sotšis samuti. Venemaa on neile appi läinud rahaliselt ja Venemaaga on hoopis kaubandusleping sõlmimisel, kuidas see kõik kokku läheb, aga nüüd ma tulen Anna Koomese juurde. aga mida meie omalt poolt saame teha, et meeldivamaks muuta see ja neutraliseerida see Venemaa pakett ja Maidanil toimuv rahvas äh, äh, nõuab äh, lähenemist Euroopa Liidule ja Venemaa kindlameelsus endised Soo-, Nõukogude Liidu vabariigid tagasi tuua tema mõjusfääri, Euroopa Liidu Venemaa suhted ka. Eh, Venemaa on näidanud, et eh, toetab Janukovitši või tema valitsuse eh, katseid jõuliselt, brutaalselt Maidani väljak tühjendada ja Iraani kohta. on selge, et Iraan on olnud viimasel ajal üsna selline libekeelne, aga Äh, kui kuue kuu pärast selgub, et nad on lepingu sisu rikkunud, kuidas siis uuesti sanktsioone kehtestada, kuidas seda praktikas realiseerida? Äh, näiteks äh, raha, mis nüüd on lahti, lahti külmutatud, et kas see võib siis uuesti riigikassasse arestida seda ja ka nüüd lahingrühmad, Euroopa Liidu omad, mida kunagi ei ole kasutatud lahingus. Äh, kas äkki selle riigi stabiliseerimisel lahingrühmad oleksid abiks? minulgi on küsimus, ütleb härra Provera. paruness Ashton, mina tahaksin küsida Süüria kohta. Äh, riigi paljudes osades me näeme, et ekstremistlikud islamistlikud rühmitused, Al-Qaeda äh, kehtestab omaenda seadused ja mõned vaatlejad ja ametnikud nüüd küsivad, et kas me ei peaks Assadi režiimiga siiski uuesti kontaktid üles võtma. E, e, endine Süüria suursaadik Iraagis on New York Timesis välja pakkunud, et e, hakata Assadi režiimiga uuesti jälle arutelusid pidama. ja ma tsiteeriks seda lausa, ükskõik kui halb see ei paistaks, see ei ole ometi nii hull, kui džihaadide rühmitused eh, seavad omad seadused kogu riigis. kas see on jälle üks poliitiline läbikukkumine või on see poliitiline pragja-, pragmatism Machiavelli stiilis, mida teie arvate? suur tänu. jah, need olid väga-väga huvitavad küsimused, kui nii tohib öelda. ma alustan härra Sarafranka teist ja ma tänan kõiki heade sõnade eest Serbia, Kosovo ja Iraani kohta. jah, ootused Genf kahe osas on suured. minu ootused on, et see on protsessi algus. mul ei öö, eh, ole muidugi neid ootuseid ühe-kahe päevaga Genfis, see õnnestub kõik lõpule viia, aga ma loodan, et meil algab dialoog ja tulemuseks on relvarahu, et humanitaarabi saaks kohale toimetada. see on kõige-kõige tähtsam. peatada sõda ja inimesed eh, toita, veega varustada, peavari neile pakkuda, hoolitseda nende eest. ma arvan, et Brahimi missioon praegu ja kontaktid kõigiga võimaldab meil laua taha tuua need, kes saavad eh, mõjutada või otseselt kontrollida seda, mis toimub ja me näeme, et protsess tõesti käivitub. see saab olema tohutult raske, see on ilmselge. kõik, mida me oleme näinud või lugenud või kellega me oleme suhelnud, väga paljude inimestega oleme rääkinud, kes tulevad Brüsselisse, kohtume ka mujal maailmas Äh, nendega, aga kõik ütlevad, et tuleb alustada, sest vastasel korral ka ei ole kunagi lõpp saabumas. ja jah, te teate, kui äh, fragmenteeritud, kuivõrd habras on Liibanon, kuivõrd raskelt poliitiliselt neil praegu on. kakskümmend viis protsenti elanikkonnast praegu seal on Süüria pagulased, nad tulevad toime, aga väga raskelt ja me üritame väga palju ära teha selleks, et toetada pagulasi, aga ka, et Eh, poliitilist protsessi toetada, et uus valitsus saaks sündida. Ukraina, jah, eh, härra Tänok, te küsisite palju asju, teisedki küsisid Ukraina kohta ma kordan üle selle, mida president Janukovitš mulle ütles, aga ta räägib mulle seda kogu aeg ta ütleb, et ta tahab selle allkirjastada, ütleb kogu tema poliitiline karjäär on olnud selle nimel, et tuua Ukraina selle lepingu alla. et seda ta tahab ja selle võib muidugi, võite vaielda selle üle, mida see kõik tähendab, kas see nii on, aga seda ta on korranud ikka ja jälle aga tema probleem on, nagu ta ütleb, on need lühiajalised majanduslikud probleemid, mis riigi ees on. ja ta äh, Äh, tunnistab ka, et tal on vaja Venemaaga häid suhteid, me ei vaidlusta seda, see ei ole kas üks või teine, mõlemad on talle vajalikud. meiegi tahame ju Venega tugevaid suhteid, neil on kaubanduslepingud Venemaaga ja see saab ja peaks jätkuma, aga kogu see valearusaamade hulk, et mis tagajärjed sellel Venemaaga lepingul meie jaoks on, me võime seda selgitada näiteks. kui te vaatate äh, prognoositavat majanduskasvu Ukrainas, siis te teate, et see mõjutab vastupidi ka Venemaa majandust ja ei pea üldse sugugi olema negatiivsed mõjud sellel. jah, on vaja mõned tööstusharud ümber struktureerida, selles pole kahtlust, aga seda saab teha finantsinstitutsioonide toel, kes juba on huvitatud selle toe pakkumisest ning töötavad Ukrainaga ning on pakkumisi tulnud juba Ukrainale väga paljudest allikatest. ollakse vägagi valmis Ukraina tulevikku toetama. nii et lühiajalised küsimused on võimalik lahendada, nad on tõesti olemas, need probleemid, aga need on lahendatavad ja lahendatavad selle lepingu kontekstis ja mis on tähtis teada, on see, et mitte midagi sellest, mis ma kuulsin ja ma ütlesin ka Ukraina sõda pressikonverentsil, et ükskõik, mida ma kuulsin või välja pakkusin, eh, kuidagimoodi põhimõtteliselt oleks sellega vastuolus, mida me teeme ja ei võimaldaks probleeme lahendada. ja ma tulen veel Ukraina juurde. EAS eh, eh, e läbivaade. ma olen öelnud, et keskpikas perspektiivis, pikemas perspektiivis mis meil mureks on, ma olen tahtnud lühiajalised probleemid minu ametisoleku ajal lahendada ja me oleme juba alustanud seda. Need on sellised vähe, väiksemad muudatused, mis ei nõua õigusaktide muutmist, need on praktilised asjad, asjad, mida me oleme õppinud. sest me tegelikult oleme ju eh, meie välisteenistuse algusjärgus ja see ju alles jõustus ja me üritame seda võimalikult kiiresti Eh, tugevdada, aga siin on erinevaid seisukohti liikmesriikide nõukogu peab siis otsustama konsensuslikult. ma loodan, et see on üks valdkond, kus parlamentki eh, teostab järelevalvet ja aitab minu järglasel käsitleda eh, muresid, mis tõusetuvad. Need ei tarvitse olla needsamad, mis praegu, aga ajapikku võivad uued probleemid tekkida, mis vajavad ka lahendamist, nii et nii need asjad on ja ma arvan, et see ülevaade, vahearuanne ei ole midagi, mis lihtsalt pannakse kalevi alla, aga midagi, mis, mida ikka ja jälle vaadatakse, käsitletakse ja uuritakse, et mida annab paremini teha. ja parlamendi toetus on olnud väga-väga tähtis. tänan kõiki, kes te olete panustanud. nüüd Ladina-Ameerika jah, tegelikult ma juba kavandan sinna visiiti, ma ei ole seda unustanud, aga president Barroso, nagu te teate, on olnud Panamas ja Par-, Kolumbias ja tähtis on see, et me jätkuvalt arendaksime nendegagi suhteid. järgmise aasta alguses ma loodan, et me saame Mercosuri kohta ka uusi ideid nendelt riikidelt, et me saaksime edasi liikuda, sellest oleks tõesti abi. aga president Barroso, miks ta läks sinna? just sellepärast, et selgelt näidata, kuivõrd toetavad me oleme nende arengute osas, mis seal toimuvad ja loodetavasti need arengud ei katke ja ja kindlasti ka läheme ametisse pühitsemisele kohale ja loodan, et Bachelet ametisse pühitsemiselgi saame midagi veel ära teha juurde. samas väga raske on, kui mõnede suurte küsimustega tegeleda, Iraan, Serbia koostöö, need võtavad tohutult aega. nii et jah, kõike seda tuleb silmas pidada, Anna Komes Süüria. mida me räägime nendele inimestele, kes tulevad meiega arutama? põhimõte on, et rahu sõlmitakse ikkagi mitte sõprade, vaid vaenlastega ja väga tähtis on, et laua ümber istujad suudaksid selliseid otsuseid langetada. jah, on väga erinevaid viise, kuidas riike kaasata, rühmitusi kaasata, kes võib-olla ei ole selle asja tuumaks, aga Genf ühe ajal oli selline tuumikrühm, kes olid üksteisega kontaktis ja üritasid asju lahendada, aga siis oli teisigi rühmitusi ja teisi riike, kes oma rolli etendasid. ja ma olen kindel, et Brahimi mõtleb, et kuidas kõige paremini kõik kaasata ja see on hea lähenemisviis ja mina toetan teda selles, et õiged inimesed laua ümber koguda. nüüd Ukraina kohta mida Euroopa Parlament saab ära teha ja mida te juba tegelikult ka teete. Te olete Ukrainas kohal olnud, te olete sõnumeid saatnud saadikutele, valitsusele seal ja ma loodan, et te jätkuvalt seda teete, sest on tähtis, et regulaarselt käidaks seal, sest liiga on võimalik olukorda muuta. Guinea-Bissau, jah, on äh, vaja õigusriik Guinea-Bissaus taastada, see on väga raske ja nagu te teate, me arutasime Portugali lennufirma küsimust ka Portugali välisministriga välisasjade nõukogus, aga tähtis on tagada, et valmisprotsess saaks äh, realiseeruda ja me saaksime uue valitsuse ja ka, et relvajõud lahkuksid poliitikast. nüüd äh, CSTP äh, julgeoleku ja kaitsepoliitika, seda arutab ka ülemkogu ja tähtis on, et riigijuhid, valitsusjuhid mõtleksid nüüd selle üle, kuhu me edasi liigume ja see on ka väga tähtis, mida Euroopa Liit maailma areenil teeb, meil on head missioonid ju, mõnikord me peame nendest lahkuma, missioonid ka peavad olema ajas piiratud ja peavad ümber kujunema mingiteks muudeks ehm, operatsioonideks, missioonideks ja seda peabki ülemkogu arutama ja ka suunad kätte näitama lähiaastateks kuni aastani kaks tuhat kaheksa. alates aastast kaks tuhat kaheksa ei ole seda asja arutatud. härra Katšin, jah, ma tänan. Eh, jah, ma olen peaministritega väga palju aega veetnud ja ma loodan, et nemad saadavad edasi selle sõnumi, et piirkonnas on võimalik väga palju ära teha, sest tõesti väga raskeid praktilisi probleeme üritatakse lahendada, loomulikult ka poliitilisi, ilma et punastest joontest üle astutaks. nüüd Venemaa roll ja kogu Ukraina teema jällegi Ukraina, nagu ma ütlesin, peab Venemaaga tugevaid suhteid omama, selles keegi ei kahtle ja me ei vaidlusta seda mingil hetkel. kui me nägime, et minister Lavrov tuli eh, välisminister nõukogu lõunale, siis tema oligi, me selle sõnumi seal andsime. aga jah, rahvad teevad valikuid, tahavad ka, et need valikud siis realiseeruksid ja äh, kui nad tahavad mingit valikut, siis mis neid selles kammitseb, et nad seda ei saa teha ja me te vaatame, mida meie saame teha praktiliselt, et nad oma valikud saaksid realiseerida. nüüd need arutelud, mis Moskvas on toimunud äh, president Janukovitš rääkis mulle sellest, mida ta kavandab, nimelt äh, gaasihinnad stabiliseerida, koguse ja hinna asjad rohkem tasakaalu tuua ja samuti Venemaa kavatseb viisteist, viieteist miljardi eest Ukraina võlakirju osta USA dollarites siis viisteist miljardit. aga see ei takista meid selles, et meie omapoolselt edasi liigume Ukraina suunal. nii et iga paari tunni pärast meile kordame, et me oleme valmis allkirjastama, töö on tehtud, allkirjastame selle lepingu nüüd, aga ma loodan, et Ukraina äh, tõesti jätkab sellel teel, mida Janukovitš on mulle öelnud, ta tahab käia ja, ja seda korduvalt, nii et meie oleme öelnud, meie oleme selleks valmis, saab näha, mis lähipäevadel juhtub. proua Kronberg, teie rääkisite oma käigust Iraanis. väga huvitav oli mul kuulda nendest muljetest, mis teie sealt saite Teheranist. jah, nüüd need Riigikassa nimekirjad, need on varasemad sanktsioonid, selles ei ole midagi uut, aga äh, raske on, kuidas ajakirjandus seda kõike kajastab mõnikord. kuidas nad näivad maailmale jah, iraanlastega me oleme seda teematki arutanud ja kui asevälisminister tuli, siis me koos ka rääkisime sellest. hea on see, et tehnilised arutelud jätkuvad neljapäeval Viinis ja ma loodan, et viiakse ka lõpule väga,. väga-väga palju tööd on juba ära tehtud selleks, et poliitiline kokkulepe nüüd ka tehnilisse raamistikku ümber kujundada ja Viini lähen ma just sellepärast, et aatomiagentuur on seal ähm,, Holger Schmidt on seal, olen ka peadirektoriga otse kontaktis olnud, et kõik tõesti teoks saaks. härra Tänok. Teil rääkisite nendest meeldivamaks, magusamaks tegemise võimalustest. tähtis on, et meil tekiks siin mingisugune pakkumiste tegemise protsess ei Venemaaga võistlevaks ega kellegi teisega. IMF, Christine Lagarde on öelnud, väga selgelt öelnud, milline on nende seisukoht, Euroopa Investeerimispank tegeleb Ukrainaga, väga palju võimalusi on investeeringuteks ja arenguteks Ukrainas, et nad saaksid oma majandust edasi arendada, aga ma ütlesin väga selgelt ka presidendile, et ei ole nii, et me pakume siin mingeid rahasummasid eh, nagu selliseid almusi. tähtis on mõelda selle peale, kuidas majandust edasi viia, arendada ja kõikides valdkondades, kuidas toetada tööstust, kuidas kõige vaesemate elanikkonnakihtidega talitada, kes on eh, suures ohus, sest neil ei ole turvavõrku ja on vaja vaadata ka potentsiaali kahes valdkonnas, mis ma temaga arutasin, kõigepealt põllumajanduse potentsiaal ja teine on energia, energeetika potentsiaal. ja loomulikult see, mida nad tehnoloogia vallast ja infrastruktuuride vallast praegu teevad, siin on tõelised võimalused, Ukrainas saab väga tublisti oma majandust edasi arendada, aga see tähendab seda, et ta saab ka turgudele suuna kätte näidata ja siis on tõenäolisem, et tal õnnestub meelitada ligi investeeringuid, mida Ukrainani väga vaja on. nii et need on olnud minu sõnumid jätkuvalt. Te küsisite, mis siis juhtub, kui eh, Iraan lepingut rikub, kas siis tulevad jälle sanktsioonid, meil saab olema ei rakendusleping ja see hakkab toimima ja see viib meid edasi. ja minu arutelud Iraanile on just tunnistus andnud, et see on see tee, mis meil jalge all on, see on see, kuhu me läheme. jah, rakendusplaan on meil olemas ja loodetavasti me saame jätkata seda tööd siis ja ka lõpule viia. Te küsisite mult ka, miks me lahingrühmasid ei kasuta. mitmed liikmesriigid leiavad, et ei ole vaja sõjalisi vahendeid Kesk-Aafrika Vabariigis praegusel hetkel kasutada ja nagu te teate, me üritame kahekümne kaheksa liikmesriigi vahel konsensus selles küsimuses saavutada, aga olukord on praegu selline. Äh, äh, härra esimees, te küsisite mult Süüria kohta. ja kohe ma leian selle küsimuse ka, et Assadiga rääkida A. Assad ja tema režiim on süüdi mõrvades ega ole suutnud inimesi kaitsta oma riigis. ja mul on väga selge seisukoht siin, et kui sellised asjad juhtuvad, siis ei tohi võimule jääda. et ükskõik, mis tulevikus siis toimuma hakkab ja kuidas need Genfi arutelud meid edasi viivad, ma loodan, nad viivad edasi, me peame Süüria rahvale andma uue võimaluse äh, saada valitsus pukki, kes nad tõesti heaolule viib ja rahu toob. ja ma arvan, et me kõik tahame seda, seitsekümmend viis protsenti on riigist varemetes, lapsed on traumatiseeritud, see on enneolematu häda ja viletsus, ei saa toiduaineid kohale toimetada, ravimeid kohale toimetada, see on kohutav ja see ei toimu mitte sugugi väga kaugel meist, nii et ükskõik, mis tulevikus toimub, tähtis on tagada, et see riik varemetest tõuseks ja et seal oleks valitsus, kes toob oma rahvale kõige paremat ja mitte veretööd well.. suur tänu, meil on kolleegid veel kaksteist äh, kolleegi äh, nimekirjas. see tähendab seda, et äh, igaüks saab kõne ajaks poolteist minutit ja proua Gabriel esimesena. suur tänu, härra juhataja, kõigepealt äh, kõrge esindaja, suur tänu teile tehtud töö eest, tunnustusavaldus ka äh, läbirääkijana nii kõrge kvaliteedi näitamise eest. Iraani läbirääkimised näitasid seda, kui hea läbirääkija te olete. nüüd äh, Kongo Demokraatliku Vabariigi äh, äh, presidendi ja üldvalimistel käisin mina seal välimisvaatlusmissiooni liikmena kohal ja ma tahaksin, et meie töö jätkuks seal rahu ja julgeoleku tagamisel, nagu te, te teate, Kongo arengud on viimasel ajal olnud väga positiivsed Äh, meil on olnud Kampalaga läbirääkimised äh, ja äh, olukord on mõneti rahunenud. parlamendis ma korraldasin Martin Kobleriga kolm nädalat tagasi kohtumise MONUSCO esimees ja et rääkida sellest, mis on kaks aastat pärast valimisi seal riigis liitunud, meie osalus on väga oluline selle riigi jaoks ja jõudsime lõpplähendusele, mis on äh, sama. praegu on Kongo jaoks tõsised võimalused tulla välja vägivallatsüklist ja minna jätkusuutliku demokraatia arenemise teed. aga mitte ainult Euroopa Liit ega ka ÜRO äh, ei pea seda tegema koostöös rahvusvaheliste äh, organisatsioonidega me kõik saadame tegelikult välja erinevaid sõnumisi praegu, Ühendkuningriik, ÜRO ja teised äh, on äh, Kongos oma positsioone äh, kindlustanud, aga mida teeme meie, kaks küsimust, kuidas tagada see, et Äh, Kinshasa äh, kogemustega arvestatakse selleks, et julgeolekureformid läbi viia ja kuidas äh, tagada see, et Sekakooma kogemusi saaks samuti ära kasutada, mitte ainult arvestades seda, et on tulemas meie ühismissioon aastal kaks tuhat neliteist, kõnelejalt võetakse mikrofon. poolteist minutit on teil kõneaega. järgmine kõneleja Äh, härra Gualtieri, äh, suur tänu, ma tahaksin ka teid õnnitleda suurepäraste äh, tulemuste eest paljudel läbirääkimiste rinnetel Serbia-Kosovo. selle puhul ma nägin ise isiklikult, kui suur on selle kõikehõlmava lähenemise potentsiaal, kui seda toetab väga selge poliitiline strateegia ja tugev juht ja siit äh, jõuangi ma otsapidi siis äh, välisteenistuse tegevuse ülevaate juurde. nagu te teate, meie tervitame seda ülevaadet, äh, mis peaks siis puudutab aastat kaks tuhat kolmteist, see peegeldab Euroopa Parlamendi soovituse paljusid aspekte. me hindame seda kõrgelt, et selline ülevaade on tulemas, aga me tahaksime ka äh, ülemkogu järeldustes sellele viidet, härra Salafranca sellest juba rääkis, aga nüüd mõned märkused. miks äh, ülemkogu eristama omavahel äh, lühiajalised soovitused pikaajalistest? meie lähenemine on üldisem, me tahaksime, et oleks tagatud järjepidevus, meie ei taha, et järgmine eriesindaja hakkaks tegema midagi muud. pikaajalised ja lühiajalised eesmärgid peaksid omavahel olema seotud. ja nüüd see te teine märk ülevaate eest, kuidas ekspertteadmised Euroopa Liidu poliitikates arvesse võtta, arvestades ülemkogu soovitusi, kus öeldakse seda, et seda tuleks teha läbi äh, erinevate äh, tehniliste gruppide, miks me ei peaks keskenduma hoopis nendele inimestele, kesel on, kellel on kogemus nendes küsimustes? suur tänu, härra <laughs> Tahv. tere pärastlõunat. üldasjade nõukogu täiesti õigustatult on üles näidanud tõsist muret kriisi osas Kesk-Aafrika Vabariigis artikkel seitseteist äh, lõppjäreldustes ütleb äh, seda, et äh, ühtne kaitse- ja julgeolekupoliitika missioon on täiesti võimalik, aga ainus organ, kes sellise otsuse lahingugruppide saatmise kohta langetada saab, on Euroopa Ülemkogu ja ma tõesti loodan, et teie koos komisjoni president Barrosoga suudate survestada öö, äh, osapooli nii palju, et selline otsus langetataks. sellepärast, et kui nad ei äh, tegutse otsusekindlalt äh, Kesk-Aafrika olukorras, siis see mitte ainult ei valmista pettumust kohalikule elanikkonnale seal, vaid äh, tekitab lisaküsimusi selle kohta, et mis on nende lahinguüksuste mõte üldse. kas tegemist on mingisuguse diplomaatilise piruetiga või äh, on nad äh, loodud siiski selleks, et inimeste elusid päästa? toetust on teile avaldanud kolleeg äh, konservatiivide ridadest, äh, tema on äh, Briti konservatiiv, nüüd olen mina rääkinud liberaalina, Briti liberaalina ja meie kolmekesi võib-olla võiksime suuta teatavat mõju avaldada Briti valitsusele, kellel on kombeks lahinguüksuste rakendamine äh, Äh, selle osas veto kuulutada. härra Schulz, palun, poolteist minutit. selleks, et tänusõnad ei vaibuks, proua Ashton, ka minu poolt äh, suur tänu teile teie poliitilise tegevuse ja suurepäraselt tehtud töö eest Euroopa Liidu välispoliitikas. president Janukovitš äh, sai nüüd lühiajaliselt abi, mida tema riigil oli kiiresti vaja, te mainisite siin viiteist miljardit äh, laenuraha ja seda, et gaasi hinda vähendati kolmandiku võrra. kas see Venemaa abi ja Venemaa toetus on seotud ka tingimusega, et Euroopa Liidule näidatakse ust? ja teiseks, te rääkisite Euroopa Liidu äh, abivalmidusest ja valmisolekust äh, abi anda. kas me ei peaks näitama selgemalt, et meie oleme tegelikult äh, valmis tõesti olema vahendajaks ja et meil on ka tõesti tugevaid isiksusi, kes seda teha saaksid? suur tänu, suur tänu, härra Stiil, teil on sõna, palun. suur tänu, härra Äh, juhataja, ma tahaksin äh, liituda nendega, kes äh, tunnustasid Iraaniga läbirääkimisi ja Belgrad-Pristina kokkulepet. praegu loomulikult tuleb hakata tegelema järgmiste probleemidega, Venemaa on oma tiibu järjest rohkem sirutamas välja, aga teistel, teistes piirkondades on probleeme ka palju. Bosnia-Hertsegoviina teiste seas ja mulle tundub teinekord, et väga paljud Euroopas tegutsejad nagu Venemaa ja Türgi on selles riigis palju mõjuvõimsamad, kui seda on Euroopa Liit. ja meil jätkuvalt ei ole kõikehõlmavat äh, poliitikat selle äärmiselt vajaliku Balkani riigi osas, äh, kellest sõltub äh, selle piirkonna stabiilsus. ja minu küsimus äh, Türgiga, ega see ei ole probleemne, et äh, paljude jaoks, et äh, Türgil on, meil ei olegi sellega probleeme, et äh, Türgil on nii palju mõjuvõimu, aga võib-olla teiste jaoks on probleemne. suur tänu. proua de Kaiser. suur tänu, härra juhataja proua Ashton, ma olen juba teile kirjalikult saatnud oma õnnitlussõnad Iraaniga läbirääkimiste õnnestumise osas, aga Süüria ja Lõuna-Sudaan, kaks väga olulist küsimust, Süüria väga lühidalt, Genf kaks tasandil, millist rolli näete teie ette Euroopa Liidu jaoks konkreetselt, mis aitaks meil tagada selle, et ka meie tegevus oleks seal nähtav, vähemalt sama nähtav kui äh, läbirääkimistel Iraaniga. see on väga oluline. Äh, ma arvan, et äh, meie nähtavus on väga-väga oluline. ma tean, et teie tegutsemine on pidev ja te tegelete selle asjaga, aga kuidas ka meediat teavitada sellest ja teine küsimus, Lõuna-Sudaan, ma olin raportöör Lõuna-Sudaani raporti osas, mis võeti vastu parlamendis eelmisel nädalal me rääkisime sellest, kui habras äh, on äh, see riik äh, poliitiliselt ja majanduslikult ja Juba see istuv valitsus on tõesti väga raskes olukorras. mida rohkem ma analüüsin seda, mis toimub seal kohapeal, mis on teie analüüs, millist infot olete saatnud delegatsioonist, mis on teie seisukoht, kas te tegemist on tõesti riigipöördega või mingisuguse pseudoriigipöördega? tõsi on see, et me avaldasime kahetsust selle osas, et meie jaoks väga oluline vahendaja on oma positsioonidest taandunud, aga me oleme teinud Euroopa Liiduna väga suuri jõupingutusi selle riigi stabiliseerimiseks, me oleme sinna matnud palju raha, te ju teate, kui suured need jõupingutused on olnud, aga tundub, et sellest ei piisa, nii et võib-olla jagaksite minuga oma analüüsi. härra Vaigel, palun suur tänu, härra juhataja. proua Ashton, teie lühikene sõnavõtt pärast kohtumist president Janukovitšiga panustas tegelikult üsna hästi sellesse realistlikusse analüüsi, mis on Ukraina olukorra tehtud, tehtud. viimastel päevadel on tehtud selliseid avaldusi nagu, et Euroopas on ähm, tõusnud uus raudne eesriie või langenud uus raudne eesriie ja nii edasi ma arvan, et äh, sellised äh, hinnangud äh, ja avaldused ei ole tõsiselt mõõdetavad ja ei anna adekvaatset ähm, pilti sellest, kuhu Ukraina on võtnud suuna. loomulikult Ukraina peaks liikuma Euroopa suunas, Ukraina on Euroopa riik Euroopa traditsioonidega aga meil tõesti on Ukrainas kaks poolt, üks on Vene pool ja teine on Ukraina pool. on kaks osa kus kasutatakse ukraina keelt, teises osas siis Ukraina idaosas kasutavad ukrainlased vene keelt suhtlemiseks ja see on, selles see lõhe seisnebki. Äh, arvamusküsitlustest nägin, et äh, nii ida kui ka lääne eh, Ukrainas sama hulk inimesi peab Euroopa Liidu perspektiivi heaks perspektiiviks, õigeks perspektiiviks Ukraina jaoks. ja ma tahaksin eh, tõesti teile tunnustust avaldada, ma arvan, et te olete üles näidanud suurt äh, tarkust äh, ja teie hinnang oli tõesti reaalsusega väga hästi äh, sobiv, härra Milan Mon. suur tänu, härra juhataja, ma teen väga lühidalt parunes Ashton, ma jäin tänasele kohtumisele natukene hiljaks. ja ma ei tea, kas te rääkisite midagi oma lõunasöögist president Lavroviga. minu meelest see oleks oluline meile teada, et äh, mis te seal rääkisite, võttes arvesse seda, et äh, see toimus pärast Vilniuse ja Venemaa, Vilniuse tippkohtumist ja Venemaaga tippkohtumist nüüd äh, mida teie arvate ähm, parlamendi enamuse seisukohast, äh, et justi-, äh, kodanikuvabaduste komisjoni äh, juurdlus, äh, uurimiskomisjoni tegevus Snowdeni ja NSA osas. mida teie sellest arvate? suur tänu, härra Milan Mon. härra Pikulo, Donino. suur tänu, kõigepealt ma tahaksin äh, Äh, teile tunnustust avaldada selle eest, et te olete saanud Serbia ja Kosovo ühe laua taha ja et need läbirääkimised käivad. teisalt ma kahetsen seda, et Bosnia-Hertsegoviina staatus on sama. riik äh, on äh, ummikus sellepärast, et ta on sisepoliitiliselt tupikus on täiesti selge, et äh, poliitiliste juhtidega tuleb leida äh, kontakt selleks, et hakata tõsisemalt rääkima selle rahva Euroopa perspektiividest. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal loodetavasti jätame hüvasti äh, ka äh, sellega, et rahvusvaheline üldsus ei äh, pööra enam absoluutselt tähelepanu Balkani sellele ainsale riigile, kus äh, Daytoni kokkuleppe järgsele olukorrale on väga vähe tähelepanu pööratud. proua Ashton äh, mis on Bosnia-Hertsegoviina perspektiivid äh, tuleval aastal, aastal kaks tuhat neliteist Bosnia-Hertsegoviinas, sellel aastal on tulemas valimised. Ähm, Sedit Vinci äh, kohtulahendi rakendamise osas ei ole ju tehtud edusamme, mida te arvate sellest? suur tänu järgmisena, Antonio Panseri. suur tänu, härra juhataja. suur tänu, et osalete meie kohtumisel ja väga paljudes valdkondades tõesti on äh, teid saatnud edu. nüüd äh, mõned märkused äh, ka seoses sellega, mida ütles härra Duff. ma saan aru, et liikmesriikidel on teatavaid raskuseid anda oma poliitiline hinnang ja äh, näitavad üles teatavat kõhklust äh, Prantsusmaa aktivismi osas Kesk-Aafrika Vabariigis, aga loomulikult me ei saa äh, ju olla, me ei saa äh, loobuda põhimõttest, et igasugune sõjaline tegevus peaks toimuma ÜRO äh, egiidi all. aga nagu ma saan aru, et äh, minu küsimus on, et kas Prantsusmaa presidenti kuidagi Euroopa Liit toetab oma tegevuses? kui see nii on, siis jääb, võib jääda selline mulje, et me oleme jätkuvalt kolonialistliku lähenemisega ja et koloniaalvõimud sekkuvad jätkuvalt oma vanades kolooniates äh, Äh, arengutesse ja sellel võivad olla väga kahetsusväärsed soovimatud kõrvalmõjud. nüüd äh, Lääne-Sahara, selles osas mulle tundub, et äh, on aeg päevakorda tõsta ka see, et meil on vaja Euroopasse anda enda hinnang. proua Ljubtševa suur tänu, härra juhataja. Lady Ashton, mul on väga hea meel selle üle, mida te, te meile täna rääkisite ja rõõmu teeb ka see, mida on teinud välisteenistus. suur tänu teile, suur tänu selles osas, mida olete saavutanud Serbia ja Kosovo osas. Balkani piirkonnas on meil tõesti vaja väga selget arengupoliitikat, teie jõupingutused on väga teretulnud ja ma arvan, et te olete ära teeninud meie tunnustusavalduse rohkem tuleks äh, Makedoonia, Jugoslaavia endisele vabariigile Makedooniale pühendada. see teema peaks olema läbirääkimisel Türgiga ka päevakorras. Erdogani poliitilised avaldused äh, äh, Balkani riikide kohta nõuavad seda. Balkani riigid on solvunud selle peale, mida Erdogan ütles ja meenutab see neile sil-, selgelt Ottomani minevikku. Ukrainas kõik on äh, väga mures äh, sealsete arengute pärast, ma käisin hiljuti Gruusias ja kohtusin seal paljude inimestega ja peamiselt räägiti just nimelt Ukrainast. küsiti, et mis nendel läbirääkimistel siis äh, saab. kas Ukraina kirjutab selle kokkuleppe, kas on tulemas uued läbirääkimised, mis saab kriteeriumitest, mis on seatud? Venemaa. ma tõesti arvan, nii nagu ka teie, et äh, suhted Venemaaga praegu on meil äh, headel alustel. proua Jaagonsaari. suur tänu. mina olen äh, pärit jõuluvana kodu piirkonnast äh, Põhja-Soomest ja nüüd minu küsimus teile, mida ma võiksin siis edastada jõuluvanale teie soovidena? Because... ma, kolleegid, muutsin oma küsimust vahepeal. <laughs> Teil on vastuseks nüüd sõna jah, ma üritan võimalikult põhjalikult vastata. proua Gabriel, alustan teist. Teie mure selle pärast, et eh, mis toimub Kongos, Kongo demokraatlikus vabariigis ja et me peame oma kohalolekut seal korralikult näitama ja kriiside haldamise, ohjamise struktuurilt tuleb meil üle minna ikkagi pikaajalisematele plaanidele ja koondada tähelepanu valitsemisküsimustele. üks meie missioonide aspekte, mille pärast mina alati mures on, on see, et kui me nüüd loome mingi missiooni, eriti kui mina veel ametis ei olnud, siis ei olnud just missioonidest väljumise plaane et tavaliselt kõik hääbus siis, kui ressursid otsa said või poliitiline tahe hääbus. aga tähtis on, et missioonid lähevad kohale, neil on selged ajapiirid ette nähtud, neil on eesmärk ja selline eeskuju peaks olema nendel missioonidel, et viis aastat on möödunud ja kriisiolukorrast on, oleme välja tulnud ja nüüd on vaja koondada tähelepanu pikaajalisematele arengutele komisjon näeb asja nii, tähtis on nüüd, et see üleminek sujuks hästi. Roberto, suur tänu sulle kõige eest, mis sa Põhja-Kosovos oled teinud, ma tean, sa tulid sealt tagasi ja äh, said energiat äh, kõigest sellest, mis sa seal tegid. sa etendasid väga tähtsat osa äh, seal meie tegemistes ja ka aruande koostamisel. aruanne oli meil väga selgelt kavandatud, et me panime sinna kirja need lühiajalised asjad, mis on võimalik ära teha, aga samas me ka ütlesime institutsioonidele, mida on vaja pikemas perspektiivis ette võtta. aga me ei hõlmanud kõike. me ei talitanud nii, et oleks igasuguseid pakkumisi teinud, me tegime ainult need ettepanekud, mis tõesti protsesse edasi viivad ja ega siis välisteenistuse töö selle ülevaatega ei lõppe, vundament on tugev ja hea, aga väga palju tuleb veel ära teha. nii näiteks need lähetatud liikmesriikide eksperdid sinna. jah, see on ressursside küsimus. mina tahaksin kasutada ka välisteenistuse tuumikressursse seal, aga kahjuks ei ole see võimalik. tähtis on, et on vaja raha efektiivselt ära kasutada, majanduslik olukord on ju raske, nii et need rahalised vahendid, mis meie käsutuses on, tuleb võimalikult hästi ära kasutada. ning kõik need probleemid, millega me oleme tegelenud viimastel aastatel, ka uute delegatsioonide asutamine Birmas, Liibüas näiteks, alati me peame mõtlema selle peale, kuidas targalt raha kasutada ja ülevaates tehtud ettepanekud aitavad meil seda saavutada. härra Tahv, teie rääkisite paljudes asjades, aga mina koondaksin tähelepanu lahingrühmadele ja nende eesmärkidele ühises julgeoleku ja kaitsepoliitikas. jah, väga huvitav on vaadata neid instrumente, mis meil on ja kuidas nad tööle panna. nüüd Prantsuse missioon, me oleme Prantsus väga tihedas kontaktis olnud, tegemist on missiooniga, mille algatas Prantsusmaa. ma arvan, seal ei ole mingit pistmist kolonialismiga, vaid lihtsalt pikaajaliste suhetega ja tõesti tahetakse aidata riikidel edasi liikuda. aga hetkel Prantsusmaa pakub kahepoolset tuge rohkem üksikutele riikidele ja ma arvan, et president Hollande räägib ka sellest homme ülemkogul. üks valdkond, mis on väga huvipakkuv, aga raske, on et kuidas otsuste langetamise protsess, milles osaleb kakskümmend kaheksa riiki, oleks kiire ja tegus. kui inimesed erinevatest riikidest laua taha tulevad, E, e, ja otsustavad siis mingi missiooni e, saata, siis on kõik väga keeruline. kõigepealt on vaja otsustada, mida missioon peab saavutama. ja me ei ole suutnud kõike seda väga kiiresti käivitada, vähemasti mitte nii kiiresti, kui me tahtnuks, aga tähtis on, et poliitikud, kui nad otsuseid langetavad, siis ka saadavad, kaasavad oma eksperdid ja ka neid on mõnikord vaja selles veenda ja kui võrgustikud luuakse, siis peavad nad toimima, nad peavad tuginema konsensusele otsuste langetamisel ja ma arvan, et see lähenemisviis, mille Prantsusmaa on võtnud, et kahepoolselt minna kohale ja aidata ja äh, samas rääkida samal ajal ka sellest, mida Euroopa Liit saab teha, näiteks nagu Mali puhul. Mali puhul oli koolitusmissioon, see toimis edukalt koha peal, aga pikemas perspektiivis juba laiem tugi vajab läbiarutamist. ma arvan, et need on head näited selle kohta, et me saame tõhusalt tegutseda, aga alati tuleb kaaluda läbi kõik võimalused. härra Schulz, teie küsisite mulle, kas Ukraina on sunnitud loobuma oma suhetest Euroopa Liiduga, mina ei arva. miski ei viita sellele ja ma tõesti loodan seda, et nii ei juhtu, aga peab väga ettevaatlikult järele mõtlema meie idapartnerluse teemad ja tähtis on, et rahvad saaksid tõesti langetada neid otsuseid, mis nad tahavad ja neile tuleb siis tuge anda. me oleme pakkunud <clears throat> olla vahendajaks, ma rääkisin presidendiga, ütlesin, olen selleks valmis, <clears throat> ütlesin, et isiklikult olen valmis osalema vahendajana, kui sellest kasu on. aga samas on tähtis ka teada, äh, millist rolli meilt tahetakse, ma ütlesin opositsioonijuhtidele, et me saame väga erinevalt. Äh, me võime olla äh, vahendaja, pealäbirääkija. Äh, see töö, mida ma teen erinevates maailma osades, on ka iga kord isesugune ja ma ütlen, on erinevaid rolle. nii et samas on väga palju inimesi, kes on väga pädevad toetama Euroopa Liidust Ukrainat ja eh, erinevad teenistused, talitused ja institutsioonid on valmis seda tegema ja see on väga tähtis, kui nad selle tee jalge alla võtavad. aga, ja kui nad võtavad, siis on vaja neid toetada. Äh, siin küsiti Bosnia-Hertsegoviina kohta. jah, see on tohutu, tohutu töö, mis on see tehtud Bosnia-Hertsegoviinas jah, väga põhjalikud arutelud olid mul selle üle, et kuidas nendega nüüd edasi liikuda. Need arutelud olid paar päeva tagasi. härra Füüle on teinud suurepärase töö, liidrid kokku toonud, <clears throat> arutamaks kõike seda, aga me peame jälle järele mõtlema, kuidas seda riiki toetada, sest oht on, et nad jäävad seal piirkonnas teistest maha. ja peame mõtlema ka selle peale, kuidas meie oskusteadmisi seal piirkonnas ära kasutada. osa riike, kes liiguvad lähemale Euroopa Liidule, näiteks Serbia, Kosovo näide on hea eeskuju, kuidas on võimalik asju korraldada, aga kuidas nüüd välja töötada strateegia Bosnia-Hertsegoviina jaoks, et see neidki edasi viiks. nii et võin öelda, et ma olen nõus, mis te ütlesite, on vaja mõelda hoobade peale mis meil seal piirkonnas on ja neid kasutada. aga tähtis on, et Lääne-Balkan järk-järgult Euroopa Liidule läheneks. Nad on meie agendas lähiaastatel vägagi esikohal, sest me tahame, et tõesti need probleemid, mis neil on, see suur tööpuudus ja muud, et me saaksime neid aidata, aga valimised on tulemas, jah, ma tean. ja aitäh ka kirja eest. Genf kahel ka me edendame aktiivset rolli meid kogu aeg kutsutakse sinna kohale ikka ja jälle, et on meid kaasatud, tahetakse poliitilist protsessi, me toetasime ju Genf ühte. Brahimiga on olnud kohtumised ja ettevalmistustöö, Genf kaheks, sealgi me olime väga aktiivsed osalised. selgi nädalal tullakse Genfis jälle kokku, toetamaks ÜRO jõupingutusi nii et igal juhul me edendame peatähtsat rolli, ka kodanikuühiskonna kaasame ja ka naised, me oleme nõudnud, kuuluksid kõikides delegatsioonides ja ÜRO-gi on alati öelnud, et delegatsioonidele, kes kohale tulevad, kõikjal peavad ka naised olema esindatud. ja me näeme nüüd, kuidas see kõik edasi läheb, kõik mõistavad, et me oleme suurim abiandja ja suurem humanitaarabi pakkuja ja rahaline toetaja, nii et väga tähtis on, et meie jõupingutusi päädiks edu. nüüd Sudaan, Lõuna-Sudaan. jah, mõnikord on raske teada, mis toimub SPLM-iga, mis seal toimub selle rühmitusega. meil ei ole informatsiooni ja informatsiooni viimast seisu mul ei olegi veel, aga praegu me teame, et lennujaam on suletud, lennuruum on hetkel suletud, väga paljud tööd tehakse praegu selleks, et humanitaartöötajad koondada, kes on nüüd raskustesse seetõttu sattunud. aga kõik on sporaadiline, väga äh, raske on näha, kas ka jubast väljaspool äh, asjad koost lagunevad. me teame, et Barros on olnud kontaktis Etioopia äh, ministritega ja üritanud informatsiooni koguda Lõuna-Sudaanis toimuva kohta, aga kogu aeg, iga kord, kui ma mingi aruande saan, siis on jälle asi vahepeal muutunud. Äh, aga ma olen tõesti mures selle piirkonna pärast sest me oleme eh, sinna saatnud oma missiooni, ma olen väga palju panustanud seal, meil on delegatsioon seal, kes on väga pühendunud, kõik on praegu eh, jah, seal ohus alt väljas, aga samas on vaja toetust anda ja rahulik, rahu säilitada ja tõesti, president, me oleme talle öelnud, ta peab olukorra nüüd maha rahustama, ta teab seda ja ta üritab seda teha härra Vaigel, te rääkisite ka äh, Ukrainast ja sellest Lääne- ja Ida-Ukraina erinevusest. paljud on rääkinud, et see on nagu peaaegu kaks erinevat äh, üksust seal, see Ida- ja Lääne-Ukraina, aga mina seda nii küll ei kirjeldaks, sest mina ütleks, et tegemist on riigiga, millel on vältimatult tugevad äh, suhted kahel suunal. Ida-Ukrainas paljud ettevõtted äh, töötavad Venemaa turgudele ja see on nii ja see jääb nii. samas teises osades vaadatakse rohkem Euroopa Liidu poole. väga tähtis on läbi mõelda, kuidas edasi liikuda Nad näevad, et see, mis meie pakume, ei takista neil nende äh, tugevaid vabakaubandussuhteid Venemaaga ja see on nende jaoks ju oluline. aga äh, meil on vaja strateegiat, mis hõlmab kogu Ukrainat ja me ei tohi kuidagimoodi äh, neid seal lahus eristada, neid kahte osa härra Milan Mon, teie küsisite mul Lavroviga toimunud lõuna kohta informatsiooni, see oli huvitav. Need on need kohad, kus me üritame kahte asja teha, kõigepealt me räägime jaanuarikuisest tippkohtumisest ja väljavaadetest, strateegilisi arutelusid pidada meie suhete üle Venemaaga. räägime kahepoolsest tööst, mis toimub ja väga huvitavad arengud on uue lepingu osas, ma loodan, et me suudame siingi edasi liikuda ja saame kaubanduse investeeringute osaga selles lepingus tööle hakata. selle praegu käsitletakse, ma loodan, et lähinädalatel ka juba tulemusi on. aga Venemaa on väga selgelt öelnud, et ta tahab tugevaid suhteid oma naabritega. president Putini tolliliit on väga tähtis poliitiline ja majanduslik projekt tema jaoks ja suhted idanaabritega, kellega ka meil on suhted, on ka väga eh, kõrgel nende päevakorras ja nüüd need sõnumid, mida meie saadame, et, et see ei ole üks või teine teineteist välistavad, et need riigid võivad häid suhteid eh, nii meie kui Venemaaga arendada, see on väga loogiline ju. meie omalt poolt eh, soovime, et nad näeksid, et tulu tõuseb neil ka headest suhetest meiega. Te küsisite äh, härra Snowdeni kutsumise kohta, see on teie otsus, meie jätkame koostööd USA-ga NSA küsimustes. nagu te teate, Valges Majas olles ma rääkisin riikliku julgeolekunõunikuga sel teemal Need on tähtsad teemad ja kõikides meie vestlustes me oleme neid küsimusi tõstatanud ja te olete kuulnud aruannet nii meilt kui Redingilt, mida siin on ära tehtud. härra Pikula, te rääkisite Bosnia-Hertsegoviinast. jah, mul on suur hea meel, et see on jälle päevakorda ilmunud. nagu ma ütlesin, olid pikad arutelud meil liikmesriikidest kolleegidega ja ka komisjonist kolleegidega meie teenistuses selle üle, et kuidas edasi liikuda ja kuidas veel kord näidata, et eh, Bosnia-Hertsegoviina tulevik on meie suunas, et Bosnia-Hertsegoviina liigub Euroopa Liidu poole, et neil on head väljavaated selleks, aga kõigepealt tuleb neil lahendada mõned küsimused. ja ka poliitilised liidrid peavad üheskoos jälle tegutsema hakkama, majandusküsimused lahendada, ka mõned poliitilised küsimused lahendada. nii et selle teema juurde ma tulen tagasi ning ma loodan, et riik saab edasi liikuda. härra Pantseri, ma olen teile juba varem öelnud, ma ei arva, et Kesk-Aafrika Vabariik ja Prantsusmaa tegutsemine seal on kuidagi ajalooline sündmus Lääne-Saharas, te teate, me tegeleme sellegagi. edasi. paljude riikide puhul on vältimatu see, et nendel riikidel on ajaloolised, traditsioonilised, pikaajalised lepingud sõlminud ja neid tuleb austada, aga mida see tähendab välisteenistustele, et meil on juba kogemused liikmesriikidega, kellel on Ladina-Ameerikaga tihedad suhted või naaberriikidega või Aafrika, Aasia riikidega tihedad kontaktid ja ühine ajalugu, et nemad saavad panustada sellesse, mida meie välisteenistuses teeme oma suurte ja rikaste kogemustega. proua Ljubtševa, te küsisite paljusid asju, aga ma arvan, et eh, räägin Türgist ja Lääne-Balkanist ja Venemaast ja Ukrainast ainult. Türgi on väga tähtis partner palju selles meie välispoliitilises töös, eriti naaberriikidega. ja Portsin ja Hertsegoninast rääkides, siis eh, Türgi on tähtis suhtleja Lääne-Balkanil. Nad on toetanud Lääne-Balkani liikumist Euroopa Liidu suunal aktiivselt ja aidanud meil suhteid ka äh, Eh, jälle sisse seada Iraaniga. Eh, aga mida ma nüüd näärivanalt tahan, jõuluvanalt tahan? jah, õnnelikke jõulusid tahan ennekõike Süüria rahvale. suur tänu, kõrge esindaja Anne Komes kuna te mainisite, Jõule, te rääkisite, et äh, president Barroso on Etioopias, et ta, äkki te räägiksite seal ka Misreie Telemalemmast, kes on vanglas, ta on haige, talle ei anta arstiabi. me rääkisime tema õega, et ta tõstataks ka selle küsimuse. kes ta? kas on veel sõnavõtusoovijaid? ei suur tänu siis, suur tänu teie pühendumuse eest suur,. suur-suur tänu ja suur tänu, et tulite täna siia